härra Konnes, suur tänu. esimene on härra Duda äh, raport Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätetatud kaitsemeetmed ja nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, järgmine punkt. härra Svoboda äh,, raport tingimusi juurdepääsule põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on äh, suletud. vastu võetud. järgmine raport. härra Verhofstadt, teil on sõna suur aitäh, kõigepealt vabandan kõigile, kõigi kolleegide eest, et ma pean sekkuma. härra Uspatškis parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse kohta, et ma siin sekkun. ta on saatnud kirja äh, president Schulzile ja ma toetasin seda, saatsin selle tagasi õigusasjade komisjoni. põhjus on selles. õigusasjade komisjonis oli kaks otsust, kaks lauset mida härra Uspaski ütles õiguse kohta tema riigis. kuid äh, toimikud on palju äh, olulisemad. kaks äh, lauset on välja võetud kontekstis, ühest küljest ütles ta, mida ütles äh, Leedu president äh, riigi õigussüsteemi kohta, nii et ma kutsun vaid täiskogu üles, saadame selle asja tagasi õigusasjade komisjoni, nii et õigusasjade komisjon võib ära kuulata kogu vestluse, kogu asja, mitte ainult need, need kaks, mitte ainult need kaks lauset, mille Leedu võimud on välja toonud, see on minu taotlus. kolleegid, meil on palve, kas keegi tahab selle poolt sõna võtta? kes on poolt? ja palun, teil on sõna. ďakujem veľmi pekne my budeme v prípade pána uspaskicha hovoriť e, aitäh härra uspaskihi puhul hääletame me ju tema parlamentaarse puutumatuse äravõtmise üle me räägime tema sõnadest ja tegemist on tähtsa küsimusega euroopa parlamendi liiget ei tohi karistada sõnavõttude eest selleks ongi ju see puutumatus ette nähtud kas keegi soovib äh, vastu äh, lauset esitada? proua Ferreira, palun. Grazie Presidente, in qualità di relatrice di questo report ten... olin selle raporti raportöör ja tahan rõhutada, et me uurisime väga põhjalikult seda küsimust õigusasjade komisjonis, kui me räägime käitumisest Äh, parlamendiliikme käitumisest ehk siis härra Uspaskitši käitumisest. ta laimas kohtunikku ja sellepärast ja tegelikult laimas ta kogu õigussüsteemi ja seetõttu arvame meie, et käitumine ei olnud seotud tema mandaadiga, vaid piisavalt ainest puutumatuse äravõtmiseks. niisiis hääletamine, kes on poolt? käed, käsi püsti. vastu? erapooletuid? võib-olla kontrollime We vote on the request. taotleme härra Verhofstadti taotlus, härra Verhofstadti palve äh, üle. hääletus on lõppenud. It's rejected. tagasi lükatud. hääletame raporti üle. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine punkt, proua Hautala raport äh, taotlus äh, võtta ära parlamendiliikme puutumatu Jerome Lavrilöölt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine raport, härra Krisokonos taotlus võtta ära parlamendiliikme puutumatus härra Jaanus Korvin-Mikkelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine punkt, härra Tuuda raport äh, parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus härra Theodorakis Sagorakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine punkt, konsulteerimise taotlus regioonide komiteega, millega parandatakse Euroopa Liidu toimimise parandamist Lissaboni lepingu võimalusi kasutades, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, järgmine punkt. samuti konsulteeriks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemadel Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades ning võimalikud muutused ja kohandused, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. konsulteeriks, äh, konsultatsiooniks regioonide komiteega selleks, et parandada Euroopa toimimise parandamiseks Lissaboni lepingu võimalusi kasutades, kes on poolt, vastu, vastu võetud. konsulte-, äh, konsultatsioonideks Euroopa äh, regioonide komiteega võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ühe, ülesehituses, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? järgmine punkt. proua Van Nivenhuisen seda kasut-, äh, finantsinstrumentide ja lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid. kallid kolleegid, hääletame muudatusettepanekute üle erinevate osade kaupa vastavalt ähm, äh, er-, osade kaupa hääletamisele, nii nagu paluti. tekst tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. jah, kontrollime. suure enamusega hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt kuusteist, palun. A vote was being taken and while that vote was being taken Te kommenteerisite poliitiliselt äh, seda hääletust, ma arvan, et see ei ole õige järgmine punkt põhjenduspunkt kuusteist nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel kaks, paragrahv kaks, kahes osas. esimene osa, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel kaks, paragrahv kaks A, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud artikkel kolmteist, paragrahv üks, sissejuhatus kahes osas, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. esimese osa üle. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel viisteist A nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksateistkümnenda artikli kustutamine, nimeline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. hääletus komisjoni ettepaneku üle, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud ja annan sõna raportöörile. Von, von Neuwenhuisen, teil on sõna, palun. Okay. tahaksin paluda seadusandliku resolutsiooni hääletust edasi lükata, sest vastavalt artiklile kuuskümmend üks punkt kaks, äh, mis on päevakorras. kodukorras vabandust. ja hääletuse edasilükkamine hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. järgmine punkt. härra Silva Pereira raport arengu rahastamine. punkt kuus kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. paragrahv kaheksa kahes osas, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime hääletus on lõppenud. vabandust, vastu võetud. peale paragrahvi neliteist muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. paragrahv kakskümmend kuus, kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kakskümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. paragrahv kolmkümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, paragrahv kolm, kes on poolt, teine osa, vastu vastu, erapooletud, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, paragrahv kolmkümmend, teine osa. vastu võetud. paragrahv kolmkümmend kaheksa, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. resolutsioon tervisena, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine punkt. ja palju õnne. järgmine punkt on äh, härra Pedicini äh, raport Ohutamad tervishoiuteenused Euroopas. punkt viis, muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. teine osa, originaaltekst langeb ära, paragrahv kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, palun tõstke käsi teise, vastu, erapooletuid kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. paragrahv viisteist punkt C kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et see on vastu võetud. teine osa, kes on poolt, poolt, palun tõstke käsi vastu, tagasi lükatud. paragrahv kaheksateist. kes on poolt? ei. võtame tagasi. kes on poolt? paragrahv kaheksateist. see peaks olema nimeline hääletus, karjub saal kallid kolleegid, nimelise hääletuse palve on tagasi võetud. jälle, kes on poolt? vastu? tagasi, eh, eh, vastu võetud. paragrahv nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. teine osa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, hääletus poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. paragrahv kuuskümmend kaks kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa langeb ära, kolmas, teine osa langeb ära, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend kolm punkt P kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. paragrahv kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. jah, kontrollime. Vote is closed. hääletus on lõppenud vastu võetud. paragrahv kuuskümmend seitse punkt B, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime Vote is closed. hääletus on lõppenud. Adopted. vastu võetud lõige kuuskümmend seitse punkt B kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. lisandub Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend seitse punkt F kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend üks, eh, poolt, vastu, erapooletu, kontrollime Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige seitsekümmend kaks, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime vast. The vote is open. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige seitsekümmend kolm kahes osas, esimene osa. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime. What is open? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige seitsekümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget kaheksakümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt AB, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt ai, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud vastu võetud põhjenduspunkt AAC, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. What is closed? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd hääletame resolutsiooni üle muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile. järgmine päevakorrapunkt, Philippe Bakkeri raport VKE-de säästva kasvu võimalused, lõige seitse kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lõige viisteist kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. lõige kolmkümmend üks poolt. vastu? erapooletu? tagasi lükatud kontrollime. hääletus on lõppenud. vabandust, vastu võetud siiski. pärast äh, lõiget kolmkümmend kaks allpealkiri, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolmkümmend neli kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa poolt. vastu. erapooletu. vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolmkümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend, nelikümmend kaks, soovite kontrollida? kontrollime teist osa vote is closed rejected tagasi lükatud paragrahv uh, lõige nelikümmend kaks kes poolt vastu erapooletu vastu võetud põhjenduspunkt C kahes osas esimene osa kes on poolt vastu erapooletu vastu võetud teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt K ka kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. põhjenduspunkt L kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd hääletame resolutsiooni üle muudetud kujul, hääletus on nimeline ja alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud suur,. suur-suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele osutatud abi eest. tegemist oli esimese hääletusvooruga minu jaoks, ütleb proua president Uh, kallid kolleegid, läheme nüüd hääletuste selgituste juurde. esimene raport, mida me hääletame, on Cora von Neuwenhuiseni raport. lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid. I give the floor uh, ma annan sõna proua Killile. Uh, aitäh proua.